Bring... niisiis, kallid kolleegid, alustame jälle tööga. täna pärastlõunal on meil siin kaks Poola ministrit, transpordiminister ja pärast seda turismiminister meie ees. ja kõigepealt ma tervitan äh, minister Grabatšikut vähemasti enam-vähem sai välja hääldatud tema nimi ja minister tutvustab meile Poola eesistuja programmi transpordi teemal. ja pärast seda kolleeg proua Sobiraski räägib turismist. nii et kõigepealt, härra minister, ma tervitan teid Euroopa Parlamenti ja me ootame huviga seda, mis teil öelda on. ja palun, teil on nüüd sõna. suur tänu, härra esimees, mu daamid ja härrad, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud. esimesel juulil võttis Poola üle eesistumise eh, Euroopa Liidus. ja sellega seonduvad vastutus ja kõigi nende väljakutsete mõistmine, mis Euroopa Liidu ees on, eriti praegusel raskel kriisi ajal. me üritasime hästi valmistuda eesistumiseks, nii hästi kui suutsime, meil toimus terve rida kohtumisi. me kohtusime härra Brian Simsoniga kõigepealt me kohtusime ka paljude koordinaatoritega ja fraktsioonide juhtidega, samuti parlamendi komisjoni esimeestega. ja esimene kohtumine toimus meil täiskogu ajal Strasbourgis möödunud nädalal ja siis me arutasime väga tähtsat direktiivi Eh, mis puudutab maantee transpordis kohaldatavaid trahvisid. ja täna me tutvustame teile eesistuja programmi ja eesistuja prioriteete. keegi ei kahtle selles, et transport on üks kõige tähtsamaid majandusharusid. ilma tõhusa transpordita ei arene ei Euroopa Liidu ega liikmesriikide majandus ega suudeta toime tulla maailma ees seisvate väljakutsetega. kodanikud tahavad tõhusat transporti, nad tahavad, et nad saaksid ringi liikuda tõhusalt ja ohutult. kui me valmistusime eesistumiseks, siis me pidasime just seda soovi silmas. eesistujamaa Poola koondab tähelepanu ennekõike TNT võrgustiku revideerimisele. ja me ootame nüüd komisjonilt sellekohast dokumenti, loodetavasti tuleb see septembris ja sealt me juba äh, saame oma äh, võimaluse töötada ühise seisukoha väljakujutamiseks, selleks on meil ainult kolm kuud me teame, et seda on väga vähe, aga me samas mõistame, kuivõrd tähtis äh, see teema on ning äh, Euroopa Komisjon on ka väga tõhusat tööd teinud koos liikmesriikidega ja nüüd eesistuja oma Poola tahab hea seista selle eest, et TNT infrastruktuuri revideerimine toimub nii, et sünnib tasakaalustatud dokument, äh, et meil tekib kõikehõlmav transpordisüsteem Euroopa Liidus, tugevnevad meie ühendused kolmandate riikidega ning e, kõige tähtsam praeguses olukorras on, et tõesti leida väljapääs Euroopa Liidu eesseisvast kriisist. tahaksin juhtida tähelepanu ka regionaalsele aspektile ja piiriülesele aspektile, kui me räägime TNT-st. me tahame koondada tähelepanu Äh, nendele kitsaskohtadele, pudelikaeltele, mis meil on ning samuti tahame parandada liikmesriikide vahelist koostööd. Äh, väga tähtis on, ähm, et me mõtleksime ka rahvusvaheliste ühenduste peale. Äh, kaheteistkümnendal detsembril aasta lõpul nõukogu loodetavasti suudab selle dokumendi osas juba ühise lähenemisviisi välja kujundada. nüüd järgmine teema, mis otseselt seondub TNT-ga, on transpordiühendused kolmandate riikidega ja Poola eesistujana kavandab töötada teatisega, mis tuleb komisjonilt ja teemaks on Euroopa Liit ja tema naaberpiirkonnad. meie eesmärgid koonduvad nõukogu järelduste ümber ning me kavandame võtta kuuendal oktoobril nõukogus need järeldused ka vastu. nüüd, mis puudutab merendustransporti. siin me tahame koondada tähelepanu merendusalasele sotsiaalsele agendale. niipea kui Euroopa Komisjon esitab sellekohase dokumendi, teeme meie kõik, mis meie võimuses, et võimalikult kiiresti selle dokumendiga edasi liikuda. ja see hõlmab mitmeid teemasid, kõigepealt sotsiaalne agenda merenduses, sellekohane teatis komisjonilt ning ootame ka ettepanekut muutmaks direktiivi, mis käsitleb meremeeste koolituse miinimumnorme ning komisjoni õigusloomelist ettepanekut, mis käsitleb meretöönormide konventsiooni elurakendamist ja järgimist Euroopa Liidu liikmesriikides. Eh, Poola jaoks selle paketi prioriteetseks teemaks on STCV direktiivi läbivaatamine, see on siis meremeeste väljaõpet, diplomeerimist ja vahiteenistust käsitleva direktiivi läbivaatamine Euroopa Komisjon lubas, et eh, see vastav tekst avaldatakse eh, eh, juba juulis, kõige halvemal juhul septembris ja kui tekst tuleb, siis me saame eesistujana juba hakata selle tekstiga tööle, ilma et me paketi teisi elemente ära ootaksime. ma tahaksin veel rääkida meremeeste koolitusest see on, seondub otseselt ka teise teemaga, meretöö ohutuse teemaga ja äh, meretöö ohutuse vallas kavandab äh, eesistuja kaheteistkümnendal detsembril ka nõukogus jõuda ühisele lähenemisviisile ja võtta vastu sellekohane dokument. me tugineme oma töös eelmistele eesistujatele, Ungari ja Belgia poolt tehtule, äh, kui me tegeleme ka Euroopa meresõidu ohutuse agentuuri määruse muutmisega. me tahame eh, laiendada selle agentuuri eh, volitusi ning muuta ka tema juhtimisstruktuuri. töö viidi lõpule juba juunikuus kaks tuhat üksteist eh, ja võeti vastu üldine ühine lähenemisviis nõukogus. ja nüüd on meil esimene projekt aru, raport Äh, ka Euroopa Parlamendilt olemas. me üritame äh, võimalikult äh, punktuaalsed olla, aga samas mm, ka Euroopa Parlamendi poolt pakutud teksti vaimu säilitada. tähtis on siin eristada mm, meresõiduohutuse agentuuri primaarsed, esmased ja täiendavad ülesanded. tähtis on tagada, et agentuur tõesti annaks juurde oma tegemistega ning eh, on vaja, et kattuvad liigsed tegevused erinevates institutsioonides kaoksid. Eh, teie raportöör eh, härra Frankenstein ka juhtis sellele tähelepanu oma raportis. nii et see on väga hea lähtepunkt meie koostööle sel teemal. eesistuja kavandab ka jätkata Mm, saavad selles alas tööd väga tihedas koostöös Euroopa Parlamendiga. ja me kaalume, kas on võimalik võtta vastu juba esimese lugemise käigus see tekst. me tahaksime jõuda detsembris nõukogus poliitilisele kokkuleppele. nüüd tulen eh, õhutranspordi juurde. eesistuja jaoks lennujaamade pakett on prioriteetne pakett me saime Euroopa Komisjonilt informatsiooni selle kohta, et pakett avaldatakse oktoobris ja seal koondatakse tähelepanu järgmistele projektidele. kõigepealt teenindusaegade eraldamine lennujaamades, teiseks maapealne käitlus ja eh, müraga tegelemine lennujaamades ning teatis eh, lennujaamade läbilaskevõimsuse kohta on samuti tulemas eesistuja koondab oma tähelepanu sellele, et muuta ennekõike maapealse käitluse regulatsiooni. me teame, et meil on väga vähe aega selleks. me üritame eh, ka anda teile aru, kuidas on asjad sujunud ning asja arutatakse detsembrikuul, kaheteistkümnendal kuupäeval ka nõukogus. järgmine teema, millega me tegeleme, on ühtne Euroopa taevas selles valdkonnas Euroopa Komisjon on juba esitanud äh, mandaadi projekti, äh, pidamaks läbirääkimisi äh, kõrgetasemelise lepingu sõlmimiseks Euroopa Liidu ja Eurokontrolli vahel. see mandaat võib-olla antakse juba nõukogu kohtumisel oktoobrikuus Euroopa Komisjonile. me ootame komisjonilt oktoobrikuus ka teatist, kus käsitletakse Cesari projekti kolmandal etapi rahastamist ja juhtimist ja me kavandame nõukogu järeldused sel teemal vastu võtta nõukogu kohtumisel detsembrikuus. me toetame Euroopa Komisjoni ka selles, et ta peab läbirääkimisi kolmandate riikidega sealhulgas idapartnerlusriikidega. me, no on vaja anda Euroopa Komisjonile mandaat selleks, et pidada läbirääkimisi lennunduslepingute üle Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani vahel. ja ma loodan ka, et Euroopa Komisjon viib lõpule need läbirääkimised, mis käivad Euroopa Liidu ja nende riikide vahel, kelle jaoks juba mandaat on saadud, nimelt Ukrainaga ja Moldovaga. nüüd tulen maismaatranspordi juurde. siin me koondame tähelepanu esimese raudteepaketi läbivaatamisele. nagu te teate, kuueteistkümnendal juunil nõukogu võttis vastu üldise lähenemisviisi sellele direktiivile ja meie teame, et tegemist oli väga raske kompromissiga, samas sündis hea kompromiss ning eesistuja arvates on tegemist väga hea lähtepunktiga, mis võimaldab tugevdada transporti, muuta ta konkurentsivõimelisemaks, siin ma pean silmas just raudteetransporti me oleme valmis äh, tihedas koostöös Euroopa Parlamendiga seda dokumenti ka vastu võtma. ja juba praegu me töötame selle kallal, me kohtusime proua Sarakianiga, teie raportööriga ning meil toimus väga konstruktiivne mõttevahetus temaga. ning äh, tänu sellele ma võin väita, et koostöö meie ja Euroopa parlamendi vahel saab olema suurepärane. eesistuja kavandab äh, ka muuta nõukogu määrust, mis puudutab äh, sõidumeeringuid maanteetranspordis, neid tahograafe. Äh, komisjon mõistis, et on vaja muuta olemasolevaid kehtivaid õigusakte ja e, on vaja digitaalsete sõidumeerikute tõhusust parandada ja selle jaoks on välja pakutud konkreetsed meetmed ning samuti on välja pakutud meetmed ka kutseliste autojuhtide sõidu- ja puhkeaja jaoks. kõik see on oluline maanteetranspordi ohutuse tõstmiseks ja samuti e, autojuhtide töötingimuste parandamiseks. E, eesistuja tahab detsembrikuisel kohtumisel vastu võtta ka sel teemal üldise lähenemisviisi. ja tahan veel öelda, et septembri alguses eesistuja äh, kavandab korraldada Euroopa transpordiministrite mitteametliku kohtumise. ja teeb ettepaneku arutada sellel kohtumisel eelarveväliseid rahastamis võimalusi infrastruktuurile. ma olen veendunud selles, et praeguses olukorras, kus meil on kriis Euroopas, on sellised arutelud eelarveväliste rahastamisvõimaluste üle infrastruktuuri huvides vägagi teretulnud. nii et koos kogemusi vahetades õnnestub meil ehk leida ka ühised lahendused meie ees seisvatele probleemidele. mu daamid ja härrad, Poola on olnud nüüd seitse aastat Euroopa Liidu liikmesriik ja esimest korda on Poola nõukogus eesistujaks ja me tõesti üritasime väga hoolikalt selleks ülesandeks valmistuda. me usume, et meie koostöö Euroopa Parlamendiga sujub hästi ning et üheskoos me suudame palju probleeme Euroopa Liidu jaoks lahendada. ma tänan, minister, selle ettekande eest. ja nüüd fraktsioonide juurde. härra Kross kõigepealt Rahvaparteist. aitäh, härra esimees, härra nõukogu eesistuja, suur tänu ka teile selle teabe eest, mida me teilt saime ja ma soovin teile ka palju edu, sest see, mis te olete ette võtnud, on vägagi julge programm ja te teate, et parlament on teie poolel täna võib-olla veidi rohkemgi kui minevikus, sest me tõesti soovime, et nõukogu teie abiga Äh, arendaks välja selliseid euroopalikumaid reflekse kui see, mida me viimastel kuudel oleme näinud. ja seejuures mängib väga olulist rolli loomulikult nõukogu eesistuja. Te tahate loom-, äh, käsitleda olulisi teemasid, TNT mm, on muidugi äh, selline teema, mille kohta on paljud teie eelkäijad väga paljusid asju öelnud ja kirjutanud, nii et me peame väga oluliseks seda, et TNT puhul äh, keskendutakse väiksemale arvule projektidele, mida rahastatakse paremini ja et äh, tegemist saaks lõpuks ometi olema tõeliselt euroopalike projektidega. ma arvan, et meie ülesandeks saab olema e, et äh, parlament, nõukogu ja komisjon jääks usaldusväärseks selles projektis ja teie roll on äärmiselt äh, oluline seejuures. et kui me räägime kakskümmend aastat mingist prioriteedist, siis see tähendab seda, et me ei vii seda kunagi ellu. ühelt poolt poliitilise tahte puudumise pärast, teiselt poolt äh, rahaliste vahendite puudumise pärast ja mõlemat aspekti tuleb arvesse võtta ja see saab kindlasti olema üheks äh, probleemideks, mida me käsitleme valge raamatu raames ma tahaks, me tahaks ka teiega koostööd teha valge raamatu osas, me tahaksime seda piirata kümne aastaga ja loodame, et te toetate meid. Äh, lennuliiklus ja meid ootab ees äh, lennuväljade pakett äh, ja mis puudutab maapealset käitlust, siis see ei saa olema kerge teema, mõned arvavad, et kõik on juba piisavalt, teised tahavad minna isegi tagasi, me soovime teile palju edu. meie soovime seda, et teenused oleks parema kvaliteediga ja see ei käi tingimata nii, et turg reguleerib kõike. ma tahaksin rääkida äh, FAPS-ist ehk äh, funktsionaalsetest õhuruumi äh, osadest. see on asi, kus meil on teatavaid edusamme ja see, millest, mida ma enne ütlesin, Ungari eesistujale. ma tahaks nüüd öelda ka, et ma loodan, et Poola eesistujariigiks olemis ajal suudab oma lepingu allkirjastada, ma tean, et see ei sõltu üksnes Poolast, vaid ka Leedust, aga see oleks väga positiivne märk, sest meie parlamendis tahame, et see ajaga, et me suudaks jääda selle ajakava juurde kindlaks, mis me oleme paika pannud. teine asi puudutab arutelu, mis meil täna on juba päevakorras olnud, äh, ohutus lennuvälja, lennuliikluses, äh, skännerid, äh, me tahame nõukogult selget seisukoha võtta, me ei taha jälle näha seda, mida me nägime sellel aastal, et võetakse tagasi otsus, mis on juba langetatud, nagu seekord oli vedelike puhul meie soovime teid toetada, me soovime, et enne selle aasta lõppu või äh, selle, järgmise aasta alguses me soovime teada saada, et kas riigid on valmis äh, võt-, minema üle sellele otsusele, mis on, mis kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. mis puudutab maismaatransporti, siis teil on väga huvitav tahograafide projekt, meie ettepanek, e-, ettekujutused on sellised, et tahograafid loomulikult äh, tõstavad ohutust, panevad paika äh, autojuhtide tööajad, puhkeajad, aga et me peame arvesse võtma ka reaal-, reaalsust ja see ei saa olla nii, et me mõningates piirkondades oleme väga leebed ja mõningates äh, piirkondades väga ranged, et rohkem sidusust oleks äh, Äh, kasulik ja lõpetuseks ma arvan, et äh, te olete väga huvitav ja hea partner ja ka ko sidemed kolmandate riikidega Euroopa Liidu tasandil äh, on olulised. me, teie kogemused on meie jaoks olulised, meil on hea meel, et te olete nüüd eesistuja ja Euroopa Rahvapartei nimel ma soovin teile kinnitada, et meie toetame teid täielikult, aitäh! härra Alkatraui eh, sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh, härra minister, ma sooviks eh, esmalt oma fraktsiooni nimel teid tervitada ja soovida teile kõike head. Teil on väga pa-, te lugesite üles väga palju erinevaid teemasid, aga paljudes äh, küsimustes peab kõigepealt äh, ettepaneku tegema komisjon, nii et tegemist on vaikusega enne tormi ja mm, kindlasti tulevad mõned uued äh, huvitavad teemad äh, päevakorda. Poola kindlasti ei saa lahendada kõiki teemasid, aga algus on alati väga oluline. ma tahaks tulla tagasi mõningate teemade juurde, mis on minu meelest eriti olulised, lennuliiklus on teie päevakorras väga tähtsal kohal, teil on lennujaamade pakett ja Caesari rakendus või õigemini projektifaas tegelikult kavas, siis ühtne Euroopa taevas, ma olen sama mures selle tõttu kui eelkõneleja, et kas liikmesriigid peavad kinni oma äh, koge-, suudavad oma koge-, kohustused ellu viia kahe tuhande teist-, kaheteistkümnendaks aastaks ja eesistuja äh, roll seisneks selles, et äh, ta käituks otsustavalt ja teeks teistele riikidele ka selgeks, kui oluline see on, kuidas see võimaldab meil raha kokku hoida ja keskkonda säästa. ma palun, et te selles osas saadaks välja üheselt mõistetavaid signaale. lennuliikluse ohutusest juba räägiti, aga ei räägitud direktiivist. direktiivist, mis puudutab finantseerimise tagamise meet-, rahastamise tagamise meetmeid, see on ka üks küsimus, sellepärast et Äh, raportöör Jörg Leichtfried ütleb, et äh, see teema on juba mõnda aega äh, kõrvale jäetud nõukogus ja ma tahaks küsida, et kas Poola kavatseb selle teema jälle tõstatada? merendus. ma arvan, et meil on võimalus tegeleda sotsiaalküsimustega meresõidu vallas, see on meie fraktsiooni jaoks äärmiselt oluline teema kolleeg Fleckenstein tegeleb oma raportis sellega, see raport puudutab ametite pädevuste laiendamist. ma ei tea, kas see saab olema üks teie prioriteetidest, mis puudutab eh, TNT projekte, siis me soovime tegeleda esmalt nende planeerimisega, milline peab olema maakaart, millised tu-, millised teljed, millised koridorid, ning millised saavad olema kõige olulisemad lennuväljad ja ja sadamad, tuumvõrustiku küsimus on äärmiselt küsim-, äärmiselt oluline ja kui me, ja oluline on, et me toimiks järjekindlalt ja et nende projektide puhul tagataks ka nende rahastamine ja see kõik peab käima käsikäes äh, eelarve aruteludega ja arutega, aruteludega, mis puudutavad mitmeaastast finantsperspektiivi. TNT suunised annavad äh, ka mm, panuse Euroopa lisaväärtusesse. nii et me peame äh, siis äh, mingit projekti kas ellu viima või siis mitte ellu viima, et kui äh, mõni liikmesriik ei suuda projekti läbi viia, siis äh, kaotab ta oma vahendid ja need vahendid lähevad äh, liiklusfondi. et neid oleks võimalik siiski sihtotstarbeliselt kasutada ja nüüd ma räägin veel eelarvest, see ei ole loomulikult teie otsene pädevus, aga ma tahtsin paluda, et te koos oma rahandus- ja eelarvekolleegidega arutaks kõike seda, mis puudutab äh, transpordiküsimusi, te peate kõiki neid äh, projekte ju ka kaitsma, meil on äh, Coreperi ettepanek kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks ja ette on ähm, Äh, nähtud, et äh, võrreldes komisjoni eel, esialgse ettepanekuga soovitakse transpordiprojektidelt arvelt säästa sada üks äh, miljardit eurot. me ei saa es-, ühelt poolt soovida ambitsioonikat, ambitsioonikaid plaane transpordi infrastruktuuri vallas ja siis samas raha ära võtta neilt ma palun, et te pööraks tähelepanu äh, ka transpordi osale mitmeaastases äh, finantsperspektiivis. komisjon ähm, tuleb välja oma esialgsete ettepanekutega ja neid arutatakse kindlasti veel pikka aega ning ma palun, et te pööraks tähelepanu sellele, et need täiendavad vahendid, mis komisjon on ette näinud, äh, lõpuks tõepoolest ka eelarvesse jõuaks, et meil järgnevatel aastatel kuni aastani kaks tuhat kakskümmend oleks piisavalt vahendeid selleks, et investeeringuid teha ja see ongi kõik minu poolt. Ehm, kindlasti oleks võimalik veel paljudest teemadest rääkida, aga ma arvan, et need olid päris olulised ja ma soovin teile palju edu. liberaalide nimel proua Bilbao. tänan, esimees. kõigepealt ma vabandan hilinemise pärast, kuid meil on väga tihedad äh, töögraafikud kõikidel ja korraga toimub mitu kohtumist, kuid ma tahaksin tänada eesistujat kõigi nende selgituste eest ja oma fraktsiooni nimel soovin lisada, et me oleme valmis äh, üle vaatama meremeeste väljaõppe aluste direktiivi ja see on väga aktuaalne Äh, kuna ka EMSA puhul oleme me teinud mitmed muudatusettepanekuid, kus me rõhutame meremeeste väljaõppe olulisust selleks, et äh, suurendada meresõiduohutust. seega me oleme nõus, et direktiiv tuleb üle vaadata, sest me loodame, et see mitte ainult ei paranda meremeeste tööolukorda, vaid ka üldiselt meresõiduohutust. Äh, rääkides nüüd lennunduspaketist meie fraktsioon äh, on valmis selle sisu analüüsima, kuid me arvame, et kõik algatused selles paketis peaksid keskenduma sellele, et me saavutame ühtse Euroopa taeva, millest me ikka räägime, kuid meil on vaja anda viimane tõuge selleks, et tõesti saavutada ühtne Euroopa taevas. ja meil on vaja vajalikke instrumente selleks, et tagada tulemuslikud lahendused probleemsetele äh, juhtumitele. me oleme samuti nõus sellega ja äh, toetame ka seda, et on vaja äh, sõlmida lepingud kolmandate riikidega, te mainisite Ukrainat ja Aserbaidžaani ja Moldovat. Äh, need lepingud on äärmiselt olulised et saavutada sidusus. Äh, raudtee esimese paketi kohta me teame, et lahendust leida on raske. me oleme jälginud arutelude käiku äh, raudteepaketi üle viimastel mm, päevadel ja selleks on vaja tõelisi jõupingutusi, et erimeelsustest üle saada. ma tahaksin küsida teid, mis on teie arvates võtmetähtsusega küsimus, et te mainisite mõningat tähtaegu, aga millised on need olulisemad küsimused, mille osas tuleb jõuda kokkuleppele? millises suunas te sooviksite äh, asju edasi arendada ja mida te arvate parlamendi fraktsioonide seisukohtadest? üle-Euroopaliste transpordivõrgustikest rääkides me ootame TNT äh, äh, ülevaatamist ja samuti peame teiega läbi arutama, kokku leppima ka teatud kärped, kuid me peame mõtlema ka uuenduslikele projektidele. ALDE fraktsioon on korraldanud mitmeid seminare, äh, mille käigus uuriti juhtumeid, kui avaliku ja erasektori koostöö võimaldas läheneda probleemidele uuenduslikult infrastruktuuri ülesehitamisele sest üksinda me ei suuda infrastruktuuri üles ehitada, mis aitab kaasa sidusele Euroopale. turismi osas äh, tahame öelda, et on oluline, et eesistujariik annaks oma poolt tõuget selle arengule. ante prioriteetide hulka kuulub see seisukoht, et äh, turismivaldkonnas on Euroopal suuri potentsiaale. Äh, kui me arendame turismi, aitame kaasa majanduse arengule ja töökohtade loomisele Äh, raudteevedude turu küsimuses te ei maininud raudteeettevõtjaid konkreetselt. ma ei tea, kas te tegite seda teadlikult või põhjusel, et ei kavatse töötada selle küsimusega tulevikus proua Bilbao, ma tahan teile meenutada, et turismiminister äh, saab sõna järgmisena, seega turismialased küsimused tuleks adresseerida äh, turismiministrile äh,. minister Grabatšik ei ole kompetentne vastama turismialastele küsimustele. härra Van Dalen järgmisena. ECR-i nimel. suur tänu, esimees ja ma tahan tervitada ka nõukogu eesistujat ja ministreid on väga meeldiv, et me saime ka äh, need väikesed maasikakingitused, see meenutab meile, et Poola maitseb väga hästi, see oli väga äh, eriline viis, väga atraktiivne viis alustada oma kuuekuulist eesistumisperioodi. paar asja, äh, mis on minule südamelähedased äh,. mere transport. mul on hea meel, et see on teie tegevuskavas äh, olulisel kohal. alati tuleb leida tasakaal ühelt poolt ohutuse ja teiselt poolt tööhõive vahel. ma tahaksin esile tõsta vaid ühte aspekti sellest plokist. Äh, selle elukutse atraktiivsus, meremehe elukutse atraktiivsus. sest see sõltub sest see lõhtub ka see, kas inimesed soovivad selles tegevusvaldkonnas töötada või mitte või lahkuvad. loomulikult tuleb suhtuda suure tähelepanuga ka ohutuse küsimustesse, mis on olulised, kuid siiski tuleb tagada see elukutse, selle elukutse atraktiivsus kui elatusallika atraktiivsus ka noortele. teiseks, mul on tegelikult küsimus siseveeteed me teame, et selle kohta koostatakse ettepanekute paketti ja mina teen ettepaneku teid natuke komisjoni pigistada, et me tõesti saaksime siseveeteede paketi. võib-olla tuleb isegi neid künnanukiga nugida. Äh, lõpuks ma tahaksin rääkida üle-euroopaliste transpordivõrgustikust. me teame, et äh, Euroopas on igal pool kriisi, äh, kriis, rahandusministrid äh, kohtuvad peaaegu iga kuu, eriti euroala riikide ministrid, ja otsivad väljapääsuteid. see mõjutab omakorda ka äh, üle-euroopalisi transpordivõrgustikke, kuid sellel võib olla ka positiivne mõju. selles mõttes, et et üha selgemaks saab, et TNT-d on meie tegevuse tuumaks, et see on tuumikvõrgustik ja te peate olema valmis vastavaks debatiks nõukogus. sest see ei piirdu ainult raudteeühendusega, piiriüleste ühendustega, see tähendab, et selle võrgustike põhu, põhiarterid tuleb paika panna, sest päris kindlasti esitatakse väga pikk nõudmiste nimekiri äh, lennu transport. see sõltub muidugi ka nendest teenindusaegadest ja nende jaotamisest, aga kui me vaatame vastavat valget raamatut ja transpordikomisjoni eh, liini selles küsimuses, me räägime õhutransporti keskkonnasõbralikuks muutmisest ja keskkonnasõbralike vastutustundlike ja um, puhtamate transpordiliikide kasutamisest. mida teie saate oma poolt teha, et me saaksime tõesti saavutada äh, äh, CO2 heitmete vähenemise, müra vähenemise, kuidas motiveerida ettevõtteid, et see oleks neile tõesti tasulik tegevus Äh, milline saab olema see präänik, mida nendele lennuettevõtjatele pakutakse, mis äh, in-, julgustaks neid investeerima nendesse ettevõtmistesse, mis vähendavad nusa, vähendavad müra ja vähendavad CO2 heitmeid. Äh, oleks huvitav teada saada, kuidas te kavatsete seda saavutada. maanteetransport kas me peaksime ikka määrusi juurde äh, lisama, kas me endiselt peame reguleerima kõike kas me ei jõua kunagi sellise staadiumisse, kui me hakkame keskenduma juba jõustamisele äh,, rakendamisele? mis tähendab seda, et tuleb äh, analüüsida väga palju erinevaid olukordi, äh, olukordi, mis on halvad võib-olla veofirmadele, klientidele ja äh, juhtidele ja võib-olla nüüd on saabunud aeg äh, väita, et meil on need määrused olemas. keskendugem nüüd äh, ühtsele äh, õigussätete rakendamisele, jõustamisele ja ühtlustamine on oluline, et me ei peaks igaüks eri suunas liikuma. hiljuti toimus meil kuulamine sellel teemal. ja me kuulasime ka selle tegevusvaldkonna esindajad ära Nad ütlesid, me ei vaja uusi määrusi, meil on neid kõrini, meil on vaja nüüd olemasolevate eeskirjade, reeglite ühtset rakendamist ja jõustamist. seda me ootame ja äh, me soovime teile edu eelseisvateks kuudeks. ja härra Kramer Roheliste nimel. president äh.... lugupeetud nõukogu eesistuja, teie mainisite, et Poola seitsme aasta eest ühines Euroopa Liiduga, et nüüd on esimest korda eesistuja, ma arvan, et ma saan aru äh, teie tunnetest, et äh, kui meile kakskümmend aastat tagasi oleks öeldud, et see nii läheb, siis oleks äh, ähm, seda inimest peetnud hulluks, aga see on nüüd reaalsuseks saanud, maailm on muutunud ja väga hea, et see nii on ja ma soovin teile eesistumise ajaks väga kõike head, sest et sellest on kasu meil kõigil Euroopas. ma tahaksin tõstatada paar probleemi, millest te samuti rääkisite Mm, De Grandes Pascali raportis viimasel nädal, eelmisel nädalal leppisime kokku ja väljendasime seda, et et äh, tuleb arvesse võtta äh, lennujaamade turvapersonali väljaõppestandardeid. kas äh, te jagate seda arvamust, et turvapersonali osas ei tohi mingisugust sotsiaaltumpingut lubada ja milliseid meetmeid te plaanite võtta? Te rääkisite ka ta-, tahograafidest. Te teate, et seal toimub väga palju rikkumisi, aga me teame ka, et kontrollid on väga erinevad Euroopas ka äh, palun äh, hoolitsege selle eest, et kontrolle tugevdataks ja kas te saate äh, tugineda oma ko kogemusele Poolas, et kuidas seda teha, sest meile on kunagi räägitud, et et äh, politseile on helistanud autojuhid ja palunud ennast kinni pidada, sellepärast et ettevõte sunnib neid neliteist tundi järjest sõitma. Te rääkisite äh, sotsiaalagendast äh, ja mm, meremeestest, aga on olemas ka tervishoiu mm, agenda äh, Läänemere piirkonnas, seal toimub äh, CO2 heit-, vähendamine juba pikka aega, kas te toetate seda, kas Poola toetab seda? siis te mainisite üle-euroopalisi võrgustikke ja transpordiühendusi naaberriikidega, me rääkisime äh, Äh, mm, täna kiirrongidest ja ühendustest äh, Poolaga ja oluline on ka Leeduga ühendus ja Rail Baltica, Baltica projekt, äh, mis tuleks ühendada Poola võrgustikuga. meie mm, üle-euroopalised võrgustikud ei kannata mitte selle all, et meil on vähe raha, vaid meil on vaja teistsugust mm, poliitikat meil on neli suurprojekti Brenneri ba baasi, mm, Brenneri tunnel, eh, Lyoni ühendus ja Messina silla eh, projekt. kui me Äh, saame rohkem raha siis, siis võib-olla äh, kuuskümmend protsenti neist saavad äh, kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks valmis, aga sellest pole meil kasu, meil on vaja võidelda ka kliimamuutustega. Te teate koridori viis, mis läheb Balti riikidest Aadria mereni ja seda tahetakse ühendada teise koridori, Pariisi, Bratislava koridoriga ja Viinis on otsustatud, et et koridori viis äh, saaks ühendada maismaa pidi või siis äkki äh, me ehitame tunneli selleks, et asi läheks võimalikult kalliks, kestaks võimalikult kaua ja saaks võimalikult vähe projekte läbi viia. see on ainult üks näide ja ma võiks, ma olen pärit Saksamaalt Äh, ja ma võiksin teile nimetada viis äh, projekti, kus me, kuhu, millesse me kakskümmend aastat oleme raha äh, raisanud ja ei ole mingit tulemust saavutanud, nii et palun hoolitsege selle eest, et me võimalikult kiiresti ja, ja tõhusalt saaksime luua vastava infrastruktuuri, et saaksime kaubaveo mm, maismaatranspordilt raudteetranspordile ümber viia Ehm, mul on teistsugune lahendus äh, selle mm, erasektori ja avaliku sektori vahe, partnerluse äh, asemel. Ehm, Šveitsis on äh, mm, kasutustasudega rahastatud tunneleid ja see oleks võimalik ka Euroopa Liidu õigusakte järgides nii et palun sa-, andke neile, andke soovitusi, kuidas me teeme. me oleme saanud äh, teavet, et Poola on üks koma kaks miljardit eurot, mis oli ette nähtud raudteede arendamiseks, ette näinud äh, maismaatranspordi arendamiseks, äh, autotranspordi arendamiseks. ma olen nüüd saanud erinevat teavet selle kohta, et Poola on juuni lõpus esitanud vastava äh, ettepaneku äh, või siis ma olen kuulnud, et, et see ettepanek alles tehakse. volinik Kallas oli selle vastu, meie oleme ka selle vastu, aga ja, ja kui see nii oleks, siis äh, tähendaks see seda, et me lubaks läbi viia väga paljusid eh, raudteeprojekte, aga lõppkokkuvõttes ei oleks nende jaoks raha ja me ei saa seda lubada, sest eh, me peame mõtlema ju ka kliimamuutuste vastasele võitlusele ja mm, te pea, eesistujana peate jälgima seda, et me ei eh, seaks endale valesid prioriteete ning viimane asi. täna hommikul oli väga huvitav kuulda, et te mõtlete Lodži e, raudteejaama ümberehitamisele selleks, et e, tegemist oleks raudteejaamaga, millest, mida rongid saavad läbida, mitte ei pea see <clears throat> ja e, Stuttgardis on vastav projekt ka kavas äh, Äh, aga Euroopa Liit seda ei rahasta, Brünnis sooviti ka seda, äh, sellist projekti ellu viia, aga seda ka Euroopa Liit ei äh, rahasta. mu küsimus on, on selles, et kas see asi on niimoodi, et Euroopa Liit rahastab ainult raudteede ehitust, aga mitte ra-, raudteejaamade ehitust? And then I've got uh, five more speakers. mul on veel viis sõnasoovijat teises vooris äh,, voorus ja nüüd me anname sõna ministrile vastamaks esimesele viiele küsimusele. Äh, e, e, suur tänu kõigi nende kommentaaride eest. ja eriti äh, nende meeldivate Äh, soovide eest äh, Poolale äh, eesistumiste ajaks, te soovisite meile julgust ja edu. kuid ma samuti tahaksin tänada teid teie arvamuste eest, mis tegelikult puudutavad kõige tähtsamaid probleeme, mis seisavad Poola kui eesistuja ees ja Euroopa Liidu ees lubage kommenteerida. Neid küsimusi ja vastata teistele küsimustele. kui me räägime nendest funktsionaalsetest õhuruumi osadest, siis ma möönan, et tegemist on olulise teemaga. ja see teema ikka ja jälle tõusetub Euroopa transpordipoliitikas ja seda juba mõnda aega. Poola äh, pöörab suurt tähelepanu nendele funktsionaalsetele õhuruumi osadele. me oleme jõudmas lõpusirgele lepingu osas Leeduga ja me loodame, et Poola eesistumise ajal Äh, allkirjastatakse ka tegelik leping äh, Balti funktsionaalse õhuruumi osa kohta. see omakorda kinnitab üle seda, et me pöörame erilist tähelepanu ühtse Euroopa taeva kontseptsioonile meie eesistumise ajal soovime samuti tegeleda Caesari tehnilise küljega ja selle küsimuse esitas mitte ainult härra Grosch, vaid seda mainis ka proua Bilbao rääkides äh, muudest äh, küsimustest, mis seonduvad lennundusega, nagu näiteks kehaskännerid või vedelike ja keelide kontroll. või lennuohutus. siis äh, me peame neid teemasid äärmiselt tähtsateks eriti skaneerimise küsimust. tegemist on väga tundlike asjadega, mis puudutavad eh, eraelu ja kodanike õigusi, millega kaasneb ka isikuandmete kaitse aspekt. skandalite puhul võib rääkida ka uustehnoloogiast, mis on võib-olla kasulik, kuid samas ei tohi unustada ka riskitegureid, mis kaasnevad uue skaneerimistehnoloogia kasutuselevõtuga. ma arvan, et, et möödunud nädalal äh, tsiviillennunduse äh, foorumi kohtumisel äh, Äh, kiideti heaks selline lahendus, mis äh, poolenisti vastab Euroopa Parlamendi soovile, sest see aitab äh, reisijate tervist kaitsta ja räägib vabatahtlikust skannete kasutamisest ja samas tagab ka põhiõiguste kaitse reisijate puhul. ja ma väga loodan, et Euroopa Parlament toetab uusi pakutuid lahendusi rääkides äh, julgeoleku ja ohutuse meetmete rahastamisest, äh, mida mainis härra Al-Khadrui. Äh, siis tõepoolest see teema oli kaks aastat tagasi nõukogu päevakorras. ja Äh, kahjuks siis äh, seiskus arutelu sel teemal. kuid Poola tees ettevalmistusi eesistumisperioodiks äh, pidas silmas ka seda teemat ja tundub, et on ka poliitiline tahe uuesti selle küsimusega tegeleda, kuid me ei ole päris kindlad, kas see tõesti nii on ma arvan, et me ei ole piisavalt mõjuvõimu selle teema tõstatamiseks. kuid loodetavasti äh, sügisel korraldatud konverentsi ajal avaneb võimalus arutada ka seda probleemi. mis tähendab, et äh, vähemalt me üritame luua platvormi selle teema taaskäsitlemiseks mis puudutab nüüd üleeuroopalisi transpordivõrgustikke ja rahastamisallikaid, siis minu arvates on see teemaplokk võtmetähtsusega, on põhimõtteliselt oluline säilitada kõik olemasolevad rahastamisallikad, loomulikult põhivahendid tulevad Euroopa Liidu ja liikmesriikide eelarvest kuid me peame aktiivselt otsima uusi rahastamisvõimalusi. ja sel põhjusel on Poola algatanud debati selles küsimuses, see leiab aset septembris transpordiministrite mitteametliku kohtumise raames. meil kõigil on omad kogemused eh, avaliku erasektori partnerlusest rahastamisvahendina. Poolal on nii häid kui halbu kogemusi. ja mitte ainult seoses maanteeprojektidega, vaid ka uute raudteeprojektidega, me ehitame uusi raudteejaamu, kasutades avaliku erasektori partnerluse võimalusi see on minu vastus härra Kraamerile. Äh, ja see on olnud hea kogemus, sest tänu sellele on äh, rajatud uusi infrastruktuuri objekte, kuid meil on ka negatiivseid kogemusi. me teame, et Eurostat äh, uurib väga põhjalikult avaliku sektori võlga, mis tekib äh, avaliku erasektori partnerlussüsteemi tulemusena. ja me peame kuidagi lahendama ka selle konkreetse probleemi puntra. et mitte aeglustada ega takistada äh, transpordi infrastruktuuri kaasajastamist. rääkides Euroopa meresõiduohutuse ametist EMSA-st, ja <clears throat> vastavast ähm, merevedude paketist, äh, siis äh, Poola eesistujana peab seda oluliseks ning äh, see kuulub Poola prioriteetide hulka. meremeeste väljaõppe põhimõtted ei piirdu Äh, uue kaasaegse tööjõuturu avanemisega ja sotsiaalsete aspektidega, äh, kuid need on seotud ka ohutuse, turvalisuse aspektidega. ja selles valdkonnas on oluline vältida ülereguleerimist. sellise seisukoha on nõukogu võtnud Äh, ei ole mõtet suurendada bürokraatiat ja bürokraatide hulka. ja seetõttu äh, me uuendame EMSA põhiülesandeid ja eraldame nad äh, nii-öelda abiteenustest ja ülesannetest ja ma arvan, et see on hea lähenemine ma juba vastasin nendele funktsionaalse õhuruumi osade küsimusele ja ma tänan teid, et te juhtisite minu tähelepanu sellele. Äh, Üle-Euroopast transpordivõrgustike äh, ülevaatamine. Äh, me pöörame suurt tähelepanu ühendustele kolmandate riikidega sest tegemist on tähtsa lähenemisega. ja selles osas äh, on Euroopa Liidul veel täiendavaid kohustusi. Äh, Poola peaminister, äh, kes kiitis heaks Poola eesistumise prioriteedid vastaval täiskogul, mainis et partnerluse loomine ja eriti idapartnerlus saab olema meie prioriteetide hulgas olulisel kohal. ja mul on hea meel nõukogu eesistujana, et nüüd on sellele avaldusele järgnenud ka praktiline kinnitus. sest see tähendab sidemete loomist kolmandate riikidega eriti nende riikidega, kes kuuluvad idapartnerlusprogrammide alla. rääkides nüüd raudteepaketist, äh, nõukogus arutlusel olevad põhiküsimused puudutasid rahastamist, turu reguleerimist ja raudteeteenuseid. ning äh, eraldamist. Neid küsimusi ilmselt arutatakse ka Euroopa Parlamendis ja kui parlamendi seisukoht äh, kristalliseerub, äh, algab kindlasti uus etapp selles töös sest tegemist on erakordselt tähtsa paketiga. ja seda põhjusel, et, et äh, raudteeveod on keskkonnasõbralikud veod äh, pärast merevedusid, äh, sest seal tekib kõige vähem heitmeid ja me ei tohi seda aspekti unustada. me mainisime seda ka siis, kui me rääkisime merevedudest kuid äh, seda tasub alati meenutada, kui me räägime CO2 heitmete vähendamisest. loomulikult peab väljakutsetele reageerima ka maanteetranspordisektor ja minu arvates on võimalik üht-teist ära teha ka maanteetranspordisektoris. ma ei taha teile liiga palju näiteid Poola elust tuua, kuid äh, täiskogul toimunud arutluse käigul ma mainisin juba ja võib-olla ähm, kui te lubate, tõstatan siin jälle selle teema meie tänasel kohtumisel. alates esimesest juulist on rakendunud teemaksude elektrooniline süsteem. see käivitus küll väikese hilinemisega. miks ma seda mainin? tariife arvutatakse niiviisi, et kõige vähem peavad maksu maksma need sõidukijuhid, kes kasutavad kõige nõnda puhtamaid sõidukeid, mille mootorid tekitavad kõige vähem CO2 ja see on väga õige lähenemine probleemile. ja me rääkisime sellest seoses Eurovinjeti teemaga, kuid ma arvan, et ma olen juba ületanud mulle eraldatud aega, kuid ma võtan selle teadmiseks, kuna see on oluline teema ja tulen selle juurde hiljem tagasi. nimelt ühe koma kahe miljardi euro Äh, ülekandmine raudteeprojektidelt äh, maanteeprojektidele. millest see mõte tekkis? tegelikult esimest korda äh, Poolas äh, käsil niivõrd suured infrastruktuuriprojektid ja Poolas on sellega seoses avanenud tohutu suur turg Poola enda ehitusvõimsused ei olnud piisavad selleks. samal ajal paljudes Euroopa riikides äh, aeglustusid või vähendati oma projektimahtusid. samal ajal äh, meie saime kasutada märkimisväärselt suuri summasid, me avasime oma turu äh, mille tulemusel hinnad langesid, konkurents tõusis, seega mida rohkem konkurentsi, seda madalamad hinnad võrreldes algsete äh, eelarvestatud kuludega, mille olid koostanud investorid. selleks, et lõpule viia see ülesanne ja kinni pidada Euroopa Liidu nõuetest ja jääda nende projektide eelarve raamidesse, me ei käivitanud uusi projekte raudteesektoris. transpordi küsimuse eest vastutavana ministrina ma ei tohi lubada sellise olukorra tekkimist, kui äh, raisatakse kas või üks euro maksumaksjate rahast. ja seetõttu tehti ettepanek äh, üle kanda kasutamata summad äh, äh maanteesektorisse, et äh, rahastada maantee infrastruktuuriprojekte, kuid me töötame nende küsimuste kallal ja järgmises finantsperspektiivis äh, tuleb kuidagi kompenseerida see ebakõla. me ei tohi raisata meie kasutus olevaid vahendeid ja seetõttu tegin ettepaneku, et need rahad tuleks üle kanda ja Euroopa Komisjon ütles, võib-olla te saate ära kasutada need vabanevad summad väiksemate projektide rahastamiseks, mitte suurprojektide jaoks, näiteks äh, rööpmete kaasajastamiseks ja komisjon tegi selle ettepaneku alles pärast seda, kui meie olime omalt poolt teinud ettepaneku need rahad üle kanda, enne kui komisjon jõudis öelda ei. Äh. jah, ma nüüd lähen pisut paaniliseks, aeg läheb. Äh, vähe on jäänud aega järele. palun kolm minutit ja äh, küsimusteks ja siis minister veel vastab, aga nüüd härra Saada kõigepealt suur tänu. härra minister, suur tänu ka teile, tulite meile esinema siia transpordi turismikomisjoni. me soovime teile suurt edu töös ning eriti ühtse Euroopa taeva jaoks me teame, et Euroopa Liidus on praegu piirkonnad, kus on võimalik äh, äh, maanteed pidi lennujaama kulgeda, aga on ka selliseid lennujaame, kus selliseid ühendusteid häid ei ole. ja Poolaski on paiku, kus puudub põhiline infrastruktuur, ei ole seal ei maanteid ega siseveeteid ega raudteed. nii et lihtsalt meenutagem, et väga palju tuleb veel ära teha. ja ära tuleb teha ka väga palju selleks, et Euroopa Liidu normidest kinni pidada. jah, ma olen väga rahul nende lisanduvate maanteekilomeetrite üle äh, nii Poolas kui mujal. sellega väheneb ka liiklussurmade arv. ja väga hea, et on muudatusi viidud sisse ka raudtee transpordisüsteemi ja kindlasti on väga tähtis erinevate transpordiliikide ühendamine. Vestula ja Oderi puhul on palju ette võetud siseveetranspordi parandamiseks ja kindlasti jah, ohutus ja erinevate eh, transpordiviiside ühendamine on väga tähtis, aga mõelda tuleb alati ka kolmanda aspekti ökoloogia peale ma tean, et Poola valitsus kavandab luua rohelised koridorid ja ühendada erinevaid transpordiliike. aga tahaks konkreetsemalt kuulda nende plaanide kohta ja palun, kuidas teie näete eh, koridori eh, Läänemere ja Aadria mere vahel, mida annab järgmise kuue kuuga selles vallas ära teha?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 Äh, mulle meeldis see, kuidas te viitasite Euroopa võrkude strateegilise tähtsusega, aga minu jaoks on siin kaks küsimust. Äh, mina tegelen eelarve küsimustega siin ja nõukogu ettepanek on vähendada kümme protsenti, üks koma kaks miljonit eurot äh, eraldisi transpordile. härra minister, palun revideerige seda, seda lepingut, milles on juba kokku lepitud. nii, kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. siin on tehtud kaks ettepanekut. me tahame, et otsustavalt rahalised eraldised suureneksid tran-, üle-euroopalistele võrgustikele ja seda ühtekuuluvusfondi ja transpordivõrkude rahastamise kaudu jah, rahalisi vahendeid võib leida mitmelt poolt. praegu on sadu uusi maanteid rajamisel, aga meil ei ole sellist ühtset transpordisüsteemi. just holistilist lähenemisviisi on meil vaja ja see tähendab ka, et transpordiministril peab olema rohkem sõnaõigust, kui seda käsitletakse. ning nüüd merenduse juurde tulles. jah, väljaõpe ja Oderi eh, jõe transport eh, tšehhide, ungaritega, ungarlastega saame meie siin omal vahel asju edasi viia ja ise algatust üles näidata. S kolm eh, on praegu rajamisel Poola poole pealt, see saab olema väga hea eh, transporditee põhjapoolsetest riikidest Vahemereni. igatahes suur tänu teile koostöö eest. Eh, härra Tantšian, Ka-, Katšian aitäh, ma arvan, et eh, need eh, avaldused, mida tegi teie peaminister eh, täiskogu istungil ja teie tänased sõnad näitavad, et teie tegutsemise alused on õiged ja et te tahate, et eelolev äh, poolaasta kuju, kujuneks edukaks, te olete hästi ette valmistunud ja te tahate erinevaid projekte edendada ja ma soovin teile kõike head selle juures, selleks. ma arvan, et järgneva kuue kuu jooksul äh, käsitletakse olulisi teemasid, mis meie komisjoni seisukohalt, nimelt TNT ja Euroopa õhuruumi äh, projektid. Need on äh, need suured teemad, mille puhul me saame tõesti oodata konkreetseid samme. ma siin tahaks äh, tulla tagasi selle juurde, mida küsisid kolleegid ja mida teie vastasite finantsvahendite kohta ja projektide rahastamise kohta. Te ütlesite, et äh, midagi, mida ütlesid äh, ka teie eelkäijad juba mm, korduvalt, et olemas on äh, poliitiline tahe, piisavalt raha, piisav rahastamine tagada, räägitud on projekti võlakirjadest, spetsiaalsetest fondidest, siin on juba erinevaid ettepanekuid tehtud, aga mina tahaks nüüd teilt konkreetset seisukohta teilt, et kas on olemas poliitiline tahe, kas see, mida ütles härra Barroso ja mida ütles teie peaminister paar päeva tagasi, et kas te tõesti tahate minna selles suunas ja kas teil on olemas piisav toetus, kas teil on üksnes praegused vahendid, kas te kavatsete praegusi vahendeid suurendada, kas te, kas hakatakse kasutama mm, projektivõlakirju, kas hakatakse tegelema era- ja avaliku sektori partnerlusega, tegelikult ei ole oluline, kuidas tegutseda, vaid, aga oluline on see, et et mindakse edasi ja loomulikult me peame oma väheste vahenditega eh, mõistlikult ümber käima ja see on äh, äärmiselt oluline, sest muidu me ei tee mingit kvaliteedihüpet, meil on vaja infrastruktuuri. me peame edendama majandust, äh, peame majanduskasvu suurendama, Euroopa äh, peab tegema jõupingutusi ja sellega me saaksime oma riikidele ka väga abiks olla ning eh, raudteedirektiivi ümbersõnastamine, selles osas puudub täiesti selgus, kas te soovite seda mm, teemat edendada, kas te soovite äh, rohkem liberaliseerimist või soovite te lihtsalt ühe peatüki kinni panna ja teist peatükki avada? oluline oleks, äh, kui me saaksime rohkem äh, kindlust selles osas. kolm minutit on väga lühike aeg, palun, ma sooviks veel ühte teemat käsitleda, finantsperspektiiv. komisjon on teinud ettepaneku TNT vahendite programmeerimise puhul on välja jäetud Ida-Balkani riigid, ma arvan, et see ei ole õige lähenemine neid äh, riike tuleb samuti arvesse võtta. praegu nad ei ole äh, liikmesriigid, aga äh, kaks tuhat kakskümmend strateegia raames peaksime me neid riike teisiti kohtlema. jah, ma tean, et kolm minutit on lühike aeg, koordinaatoridel läheb alati pisut kauem, aga härra Flenkenstein, palun. härra minister, ka mina soovin teile kõike head järgnevaks pooleks aastaks enne te rääkisite EMSA-st, Euroopa Merendusagentuurist. ma olen kindel, et tegemist on hea näitega selle kohta, kui hästi saab koostöö toimida Poola eesistuja ja selle komisjoni vahel. meil on eh, mitteametlikud kõnelused eh, olnud ja saavad olema ka tulevikus, et me lõpuks saaksime aru, et kas on mõttekas eh, jõuda kokkuleppele esimese lugemise raames. see ei sõltu kindlasti sellest meie komisjonist ega ka ainult teist, vaid me teame, et selles protsessis osalevad veel, osalevad kakskümmend seitse liikmesriiki. ning teine asi mm, on palve et olulised ei ole mitte üksnes need mm, teemad, mm, vaid meil on vaja teie toetust ka mõningate teiste äh, teemade puhul. Mm. Mm. kontsessioonidirektiiv, mm, nii et ja veel viimane lause. oluline on see lennujaamade pakett, et kindlasti on vaja edasi arendada maapealset käitlust, aga kui tegemist on täiendava liberaliseerimisega töötajate arvel, siis äh, muutuvad need arutelud küll väga keerulisteks, aitäh. ma tänan, härra Fleckenstein, minut viisteist, viiskümmend, aga nüüd härra Kokk. aitäh, härra esimees esmalt suur tänu äh, selle teabe eest, ma mõistan teie programmi hästi ja ma saan äh, lubada, et ma aitan selle programmi elluviimisel mul, minul jäi puudu teabest kolme teema osas. me äh, loodetavasti jõuame majanduskasvuni Euroopas. kas teil on äh, mõtteid selle kohta, et kuidas vähendada seejuures majandus äh,, liiklusse mahu kasvu äh, ning teiseks äh, me teame, kui sõltuvad me oleme naftast, aga meil on vaja tegelikult äh, vähendada oma sõltuvust ning kolmandaks mis puudutab äh, liiklusohutust maanteedel, siis milline on teie äh, suhtumine äh, veokite kasutuslubadesse? tänan, härra Koh, isegi parem veel. proua Kurmai on järgmine. mina olen sotsiaaldemokraat. ma loodan, et teie eesistuja programm tõesti näeb ette Donau strateegiaga jätkamist ja jõgede kasutamist Eh, samuti merenduspaketiga jätate sotsia-, jätkate sotsiaalsete teemadega tegelete. Te rääkisite juba TNT projektist ja loomulikult mul on suur heameel selle üle, et eh, mitteametlik ministrite kohtumine toimub sel teemal, aga meie tahaksime teada, mis on kõige tähtsamad eh, teie plaanid regionaalses plaanis, sest regioonide vahelised Eh, marsruudid, trassid pakuvad meile suurt huvi. ning kindlasti tahaks kuula ka seoses uue planeeritava ühtekuuluvuspoliitikaga, kuidas see sobitub teie tegevusega ning idapoolne partnerlus, milliseid lahendusi Poola välja pakub just eh, transpordi koha pealt. kuidas te kavandate eh, transpordialast integratsiooni süvendada nende riikidega, sest tegelikult erinevad juhtimise kontrollisüsteemid ju valitsevad naabrite vahel ning tahaksin rõhutada ka transpordisektori sotsiaalset dimensiooni, eriti raudteesektoris, kus paljud on juba üle viiekümne aasta vanused ning äh, jälle võrdne juurdepääs äh, teenustele, võrdne kõikjal Euroopas ning äh, reisijate õigused, mida teha odavate lennufirmadega ja proua Lichtenberger lõpetuseks. aitäh, härra minister. ma tahaks äh, käsitleda mõningaid asju, mida te enne mainisite. esiteks PPP äh, projektid, ka äh, komisjon on ise tõdenud, et suurprojektide puhul kuna amortiseerumisajad on niivõrd pikad, siis äh, on see keeruline. ka väiksemate projektide puhul tuleb tõdeda, et isegi need, mis on äh, saanud eriti hea PP au, au, eest auhinna, lõpuks äh, luhtuvad ja kõik kulud jäävad avaliku sektori kanda, nii et see oht on endiselt olemas. ma mäletan, tegemist ei ole küll PPP projektiga, aga jalgpalli meistrivõistluste puhul ehitati äh, üks äh, kiirtee, kus kõige odavama pakkumise tegija oli Hiina konglomeraat Äh, väidetavalt ja ma arvan, et me peaksime suhtuma sellesse kõige äh, mm, väga kriitiliselt, et ähm, me peame rääkima sellest kõige odavama pakkuja, pakkumise tegija põhimõttest. Te rääkisite ka rahaliste vahendite ülekandmisest äh, ühelt, ühest projektipaketist teisele. ma arvan, et see on mõistlik tegutsemisviis kriisi ajal, kus me teame, et riik liikmesriigid ei suuda tagada kaasrahastamist, isegi siis, kui me kahekordistame Euroopa osalust, siis äh, Euroopa riigid praegu rahaliste piirangute tõttu ei saa tegutseda, aga kui tegemist on rahaliste vahendite ülekandmisega, siis minu meelest tohiks see toimuda üksnes keskkonnasõbralike projektide, projektidesse, projektide suunas ja mitte äh, raudteelt maanteele. ma arvan, et me peame siin kriisis mõtlema järgi, et milline peab olema loogika, et me peame ära pöörduma suurprojektidest ja tegelema nende asjadega, mis on teostatavad, et me ei kaotaks osasid oma võrgustikust sellal, kui me ootame, et millal me saame hakata teisi asju äh, käsitlema. ning viimane sõna, mis puudutab maapealset käitlust, palun et pange tähele, et äh, me seda põhimõtet, et me järjest rohkem ähm, Äh, erastame, ei seaks ülemuslikumaks äh, mõttekuse põhimõttest, et äh, tegelikult maapealse käitluse puhul on erastatud nii palju, et kommunikatsioon kannatab ja alati kannatab selle olukorra alla, olukorra all ju riisija, mul on sellega omad kogemused. jah, tänan, minister. Teie kolleeg vist juba ootab seal väljas, aga kui te lühidalt vastaksite, olen väga tänulik. Eh, e, ma tänan. ma üritan olla võimalikult distsiplineeritud ning anda teile lühikesed vastused kõikidele küsimustele, mis kõlasid. Eh, kõigepealt ühtne Euroopa taevas ma arvan, et ma juba vastasin esimese vooru ajal sellele küsimusele. härra Zassadale tahaks öelda vastuseks roheliste koridoride kohta. eesistujamaa Poola toetab väga nende roheliste koridoride rajamist, aga kõigepealt tuleb täpselt määratleda, mida need rohelised koridorid endast kujutavad. täna meil sellist määratlust ei ole. intuitiivselt me muidugi teame, et tegemist on koridega, koridoridega, kus kasutatakse erinevaid eh, veoviise ja kus on väiksem tänu sellele eh, kasvuhoonegaaside õhku paiskumine. aga me töötame selle teemaga edasi ja septembrikuus me korraldame Stetšinis konverentsi ja tahan sinna kutsuda mitte ainult teid, härra Sassada, vaid kõiki saadikuid. ja see konverents käsitlebki just konkreetselt neid rohelisi koridore ja see Kesk-Euroopa koridor minu arvates täidab eh, esitatud nõuded, aga juba stretšinis me räägime üksikasjadest. härra Liberatski, teie küsisite mult ühe väga raske küsimuse jah, rahateema on keeruline teema. kui me räägime eelarvest, siis komisjon pakkus välja kahekümne üheksandal juunil oma mitmeaastase finantsraamistiku. nii et me peame nüüd ära ootama selle ettepaneku üksikasjad kõigepealt. ja siis näeme, kas on piisavalt ette nähtud infrastruktuuride jaoks just roheliste keskkonnasõbralike infrastruktuuride jaoks. ma loodan, et jah, aga väga palju sõltub teist, Euroopa Parlamendist ja eriti teie komisjonist ma loodan, et üheskoos me saavutame oma eesmärgi. härra Kantšan küsis selle kohta, mis puudutab finantsmõõdet ja sinna jälle ma pean ütlema, et tuleb ära oodata kõigepealt Euroopa Komisjoni ettepaneku üksikasjad ja alles siis saame midagi konkreetsemat öelda. ja loomulikult, kui vaja, siis koos nõukoguga parlamendiga me asume tegutsema. nüüd esimene raudteepakett. ka selle kohta küsisite. me tahaksime eh, nende küsimustega lõpule jõuda, nii nagu Euroopa Komisjon välja pakkus esimese raudteepaketi revideerimisel ning loodan ka siin heale koostööle Euroopa Parlamendiga. härra Fleckenstein. Äh, käsitles lennunduspaketti. lennunduspakett on eesistujamaale, Poolale prioriteetne teema. meie tähelepanu koondub maapealsele käitlusele, aga see ei tähenda sugugi seda, et me muude dokumentidega ei tegeleks, mis Euroopa Komisjoni poolt välja pakutud paketis sisalduvad. aga ennekõike me tahame edasi liikuda just selle teemaga hetkel on raske midagi konkreetsemat öelda, sest meil ei ole endiselt veel neid dokumente meie ees. komisjon ei ole neid veel esitanud kõik need küsimused on tõusetunud arutelude käigus. aga me tegeleme sellega edasi. kui ma ei eksi, siis ma olen pea kõikidele küsimustele nüüd vastanud. aga üks üldise iseloomuga märkus kuuldu kohta Euroopa Parlament komisjon ja meiegi peame mõistma, mida Euroopa Komisjoni valge raamat meile tähendab. eesmärgiks on luua ühtne Euroopa transpordiala. me tahame sidusat süsteemi luua, sellist süsteemi, mis hästi toimib, mis on efektiivne. nüüd, et see eesmärk saavutada, vajame me instrumente, muuhulgas ka rahalisi. ja selle peale me mõtleme, kui oleme eesistujad suur tänu, minister, küsimuste-vastuste eest ja sõnavõttu ma tean, et oli veel mõningaid komisjoni liikmeid, kes soovisid veel lõpus äh, küsimusi teha, kuid meil teine minister ootab kannatlikult ukse taga. ja seetõttu on õiglane, et me lõpetame selle arutelu poole viie paiku. Need eh, komisjoni liikmed, kellel olid veel küsimusi, kahjuks jäävad esitamata, ka mina jätsin ennast nimekirjast välja. suur tänu, härra minister, ja me ootame huviga koostööd teiega järgmise kuue kuu jooksul ja nüüd ma palun, et minister Subjaraska äh, tuleks siia ette those people who are not here to listen to esimees palub, et need, kes ei soovi jääda kohtumisel ministriga, palub väljuda saalist ja pidada arutelusid väljaspool saali. ja need, kes soovivad ära kuulata ministrit Sobjaskat, kes visandab meile Poola eesistumisperioodiks turismialased kavad jäävad kohale ja kuulavad rahulikult. tere tulemast, minister! suur tänu veel kord kannatlikkuse eest. ma tean, et me oleme ajakavast umbes viis-kuus minutit maha jäänud. ja nüüd, kui transpordiminister on lahkunud, ma võin äh, süü temale veeretada, sest tema ei suuda ennast kaitsta, kuid sõna on nüüd teil tutvustamaks Poola eesistumise kavasid turismisektoris. palun, minister! panie przewodniczący, panie i panowie posłowie. Esimees, lugupeetud e, parlamendi liikmed, minu jaoks on suur au ja meelde võimalus pöörduda transpordi- ja turismikomisjoni poole tutvustamaks e, Poola eesistumisprogrammi turismi alal. tegemist on väga olulise tegevusvaldkonnaga ja päris kindlasti äh, äh, ka transport on huvitav teema ja seetõttu ma ei ole sugugi üllatunud, et toimusid pikad ja kahtlemata huvitavad arutelud. kuid ma tahaksin nüüd tõstatada paar aspekti seoses turismiga ja kõigepealt lubage rõhutada seda, et ma olen teadlik sellest, et teie komisjon on üles näidanud suurt huvi selle olulise valdkonna vastu, turismi vastu. Äh, Poola eesistujana ja mina isiklikult pühendume täielikult sellele, et jätkuks suurepärane koostöö, mis on kujunenud Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel. ja see hea koostöö äh, võimaldab meil saavutada äh, jätkuvalt eh, progressi ka turismipoliitika valdkonnas, eriti pärast Lissaboni lepingu jõustumist. turism on oluline majandusvaldkond, see mõjutab nii majanduskasvu, tööhõivet äh,, aitab kaasa Euroopa parema kuvandi loomisele maailmas äh,, edendab kultuuripärandit Euroopas me räägime umbes kahest miljonist, tegelikult ühe koma kaheksast miljonist ettevõtjast, kes tegutsevad nime tegevusvaldkonnas, väga paljud nendest on VKE-d. kelle panus SKP-sse on umbes neli protsenti. ja kelle panus äh, on viis koma kaks protsenti tööjõust üldiselt me räägime kümnest protsendist eh, SKP-st ja üheteistkümnest protsendist eh, tööjõumäärast selles sektoris. samal ajal kui Euroopa Liit eh, tugevdab oma positsioone kui kõige populaarsem turismi sihtkoht Euroopas kuid kahjuks langus, äh, mis äh, tekkis pärast kriisi, on nüüd hakanud muutuma ja me näeme, et see trend on hakanud ümber pöörduma millised on turismivaldkonna väljakutsed? tegelikult väljakutsed võib käsitleda ka uute võimalustena. ja see võimaldab meil äh, rakendada kiireid meetmeid Euroopa turismi äh, arengu kiirendamiseks ja konkurentsivõime suurendamiseks. Lissaboni leping äh, suurendas Euroopa Liidu pädevust, kuues artikkel näeb ette, et Euroopa Liidul on pädevus ellu viia meetmeid, millega toetatakse, koordineeritakse või täiendatakse liikmesriikide tegevusi, kuid loomulikult äh, riiklikud pädevused on ülemuslikud selles valdkonnas vastavalt Lissaboni lepingule. Äh, Euroopa turismipoliitika peamiseks eesmärgiks on äh, suurendada turismivaldkonna konkurentsivõimet ja konkurentsivõime peab äh, toetuma tasakaalustatud jätkusuutlikule arengule ja see eesmärk äh, on ka uues Euroopa Liidu majandusstrateegias Euroopa kakskümmend kakskümmend ja on üheks selleks juhtivaks prioriteediks äh, tööstuspoliitika üleilmastumise ajastul. üheks selle osaks on turism kui me nüüd vaatame, millised on strateegia Euroopa kakskümmend kakskümmend prioriteedid, siis möödunud aastal Euroopa Komisjon avaldas oma teatise Euroopa maailma number üks turismisiht kohta uus poliitiline raamistik turismi arenguks Euroopas. ja sellega visanduda uued suunad ja potentsiaalsed meetmed, need tegevused neljas põhivaldkonnas. konkurentsivõime tõstmine, jätkusuutlik areng, Euroopa äh, turundamine kui äh, turismi sihtkoht ja finantsvahendite maksimaalne ärakasutamine turismi toetuseks strateegia Euroopa kakskümmend kakskümmend ja ka uus komisjoni teatis, millega lisandatakse vastav raamistik, on need, mis on aluseks ka Poola prioriteetidele. me lähtume ka Euroopa turismivaldkonna konkurentsivõime tõstmisest ning ähm, teeme omapoolsed soovitused pärast kaheaastast majanduskriisi ja möödunud aasta sündmusi Äh, nimelt vulkaanipursed, mis äh, häiris turistide liikumist mitte ainult Euroopas, vaid kõikjal maailmas. ja pärast sündmusi Põhja-Aafrikas oleme me sunnitud üle vaatama turismisektori rolli majanduselus turismi sektori konkurentsi võime tõstmise osas me tahame keskenduda järgmistele võtmeküsimustele. kõigepealt, äh, kuidas suurendada nii-öelda sotsiaalmajanduslikku teadmusbaasi turismis äh,, äh kuidas äh, analüüsida selle mõju keskkonnale, kuidas ergutada ettevõtlust, eriti väikeettevõtlust ja kuidas rakendada äh, Äh, uuendustegevus turismis. samas me peame äh, saama ülevaate olemasolevatest andmetest ja täitma olemasolevad lüngad. on väga oluline, et meie käsutuses olevad andmed on omavahel võrreldavad me peame kindlaks määrama, mis liigi andmeid tuleb koguda ja säilitada ja selle nimel tuleb teha koostööd väikeettevõtjatega, sest meil on vaja andmeid demograafia, kliimamuutuste, nõudmise pakkumise kohta. ja Äh, kui väikeettevõtjad saavad enda kasutusse ka seda liiki andmeid, siis nad suudavad paremini reageerida turu vajadustele ja koostada paremini oma äristrateegiaid. Äh, teine tegevusvaldkond, millele me soovime keskenduda, puudutab uuendustegevust ning äh, informatsiooni ja sidetehnoloogiat, IKT-d see on oluline turismisektori konkurentsivõime jaoks ja oma iseloomult on IKT seotud teiste majanduselu valdkondadega. Äh, väikeettevõtjate seas on erinev tase äh, IKT oskuste osas äh, ja ka ähm, töötajate kvalifikatsiooni osas, finantsvahendite osas äh, ja seetõttu me arvame, et arutelud selle kohta, kuidas neid lünki täita väikeettevõtete puhul, on oluline. me teame, et, et IKT-d kasutatakse rohkem ettevõtetevahelises äh, suhtluses ja ka seda tuleb mainida äh, Poola prioriteetide on, äh, me korraldame Euroopa Turismifoorumi, mis toimub viiendast seitsmenda oktoobrini käesoleval aastal Krakowis. see saab olema kõige tähtsam valdkondlik äh, sündmus, iga-aastane üritus, äh, milles osalevad vastavad ametid, turismiametid ja ma loodan, et ka sellel foorumil arutatakse neid võtmetähtsusega küsimusi, mis on seotud turismivaldkonna konkurentsivõime tõstmisega. Äh, turismifoorumi raames toimub ka mitteametlik Euroopa turismiministrite kohtumine, mille käigus ministrid äh, tutvuvad Euroopa Komisjoni uue teatisega ja selle rakendamisega ja teatis on Euroopa turismipoliitika uus äh, konsolideeritud raamistik. see avaldati käesoleva aasta juunis ja me loodame, et selle kohtumise ministrid äh, annavad oma hinnangu Euroopa Komisjoni poolt äh, antud suunistele ja meetmetele ning otsustavad ka seda, mida on vaja teha enamat või milliseid meetmeid on vaja täiendavalt daamid ja härrad, Euroopa Parlament on korduvalt tõestanud, et turismialased küsimused on parlamendile südamelähedased. Euroopa Parlament on teinud mitmeid algatusi, nagu näiteks Kalipso äh, ettevalmistav meede, mille eesmärk on suurendada tööhõivet, võidelda hooajalisuse vastu turismis ja ma arvan, et Euroopa Parlamendi eh, roll on olnud oluliseks eh, stimulaatoriks ka sellele, eh, on kaasa aidanud sellele, et turism on nüüd hõlmatud Lissaboni lepinguga ja ma tahan tänada teid kõiki, daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi liikmeid, komisjoni liikmeid, selle eest, et te olete selle majandustegevusvaldkonnaga aktiivselt tegelenud, ma äh, tahan esile tõsta ka väga head koostööd Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel ja mul on hea meel tutvustada teile Euroopa, vabandust, Poola eesistuja eesmärke selles valdkonnas ja hea meelega vastan teie küsimustele, kui teil need on. tänan, minister. praegu on viis sõnasoovijaid. keegi veel soovib lisaks nimetatule sõna võtta? siis ma võin nad lisada nimekirja, kui mitte, siis ma tean, kuidas jagada kõneaega ja alustame Rahvapartei esindajast härra Fidensast. ma innanstituto. aitäh, tere tulemast, proua minister, meie komisjoni ja esmalt sooviks ma mm, tervitada Poola eesistuja erinevaid äh, plaane, mis puudutavad siis järgnevist pool aastat. Teil on ju vähe aega, sest kuus kuud on lühike ajavahemik, aga poliitilised raamtingimused on soodsad, mis puudutab äh, Euroopa Liidu uue pädevuse teostamist äh, turismi vallas kolmes institutsioonis on olemas poliitiline tahe, komisjon on esitanud ka teatise ja nüüd äh, tegeldakse konkreetsete meetmetega, parlament septembris võtab vastu omaalgatusliku raporti, mis on teine oluline Äh, teetähis. meil on ka head suhted äh, olnud eelnevate eesistujatega, eelkõige Belgiaga e. E eelmise aasta e konkurentsinõukogus äh, tege-, äh, oktoobrikuus tegeldi väga tihe, väga intensiivselt äh, turismiga. nii et kuna raamtingimused on positiivsed, siis ma loodan, et Poola eesistujal õnnestub seda ära kasutada. ma räägiks nüüd rahalistest vahenditest. Teie teate ja meie teame, et kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarves on turismi jaoks ette nähtud väga vähe vahendeid, see oli juba minevikus nii ja me oleme oma kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarvet puudutavas äh, arvamuses seda ka äh, väljendanud. ja nüüd äh, räägitakse ju mm, eelarve perspektiivist aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend me oleme korduvalt palunud, et turismi jaoks loodakse eraldi eelarveread, see on hädavajalik ja oluline. oluline on, et me planeeriks vahendid äh, innovatsiooni ja konkurentsivõime äh, kava raames äh, turismi jaoks ja me peame liikmesriike nii, saama liikmesriigid nii kaugele, et struktuurifondide raames kasutada olevad vahendeid pare-, kasutataks paremini selleks, et edendada turismi, vahendid on olemas, aga selline info ei ole teada äh, ja neid vahendeid ei kasutata. nii et äh, vaja oleks äh, saavutada see, et neid vahendeid paremini ära kasutataks ning ma tahaksin käsitleda veel mõningaid aspekte. Te viitate oma programmis sellele, et äh, vajalik on seda all-inclusive direktiivi, paketireiside direktiivi äh, muuta. Te rääkisite ka tuhapilvest ja viimastest arengutest Lähis-Idas. sellest on näha, et äh, seda direktiivi on vaja üle vaadata, aga vastavaid ettepanekuid ei ole veel, meil on vaja teksti, millega parlament saab hakata tööd tegema. ja meile meeldiks, kui komisjon hakkaks tegelema äh, turismi pakkumisega, me soovime äh, Euroopa turismialast strateegiat, sellepärast et äh, turg on nüüd palju suurem kui minevikus. me võime ähm, kümneid miljoneid äh, turiste muust maailmast tervitada Euroopas, aga meil on vaja äh, uuendusi selleks, et sellega hakkama saada on äh, algatatud ka kõnelusi selleks, et äh, panna paika Euroopa kvaliteediraamistik. mõningates liikmesriikides on olnud juba vastavaid algatusi ja ma palun, et te toetaksite neid, sest üksnes kvaliteedi abil on võimalik vastu astuda ülemaailmsetele väljakutsetele. ning nüüd äh, Äh, künnisriikidest, millest on saanud uus turg. Äh, nimelt viisaküsimused ei kuulu küll otseselt teie pädevusse, vaid on pigem seotud äh, sise- ja välisministrite tegevusalaga, aga pidevalt seisame me silmitsi sellega, et liikmesriigid küll ühelt poolt tahavad kaitsta oma piire, ja tahavad äh, kontrollida seda, kes nende piire ületab, aga teisalt on tegemist äh, konkurentsipiiranguga ka selle ja viisade andmise osas on väga suuri erinevusi ja see on suureks takistuseks äh, turismifirmadele ning ük, lõpetuseks üks teema, mis on minu meelest positiivne. Te rääkisite info- ja kommunikatsioonitehnoloogiast ja ütlesite, et te soovite selles vallas üht-teist ära teha, meie saame seda ainult toetada, sest eriti just kõige väiksematel ettevõtetel on vaja vastavaid tehnoloogiaplatvorme selleks, et parandada oma avalikkusega tehtavat tööd, meil on vaja ähm, rohkem internetti, me soovime paremat väljaõpet me ei soovi mitte üksnes personali väljaõpet, kellel on otsene kliendikontakt, nagu näiteks baaritöötajad või restoranide töötajad, vaid äh, me soovime äh, sellist personali välja õpetada, kes äh, suudaks meile tuua uusi turistide vooge teistelt Äh, mandritelt, meie praegu oleme keskendunud äh, siseturule, enamus äh, turistidest Euroopas on eurooplased, aga me soovime vallutada uusi turge ja peame jätkama tööd selles suunas. aitäh teile ja kõike head! suur tänu ja härra Danielis sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh, härra esimees! ma sooviks tänada ministrit äh, tema sõnavõtu eest ja selle eest, et tulite meie juurde. tegemist on valdkondadega, mis ei ole veel kuigi kaugele jõudnud, aga tõenäoliselt olete minuga nõus, et turism peaks olema eh, Euroopa ühiseks poliitikavaldkonnaks, kas te saaksite välja tuua mõningad eh, konkreetsed algatused, mida te kavatsete teha ja kas te saaksite meile palun öelda, et kuidas eh, te kavatsete kujundada seda Euroopa turismistrateegiat ja ma tahaksin juhtida tähelepanu ka olulisele vastuolule, me oleme kõik ühel meelel, et turism on oluline sissetulekuallikas ja oluline äh, töökohtade loomise võimalus, eriti just majanduskriisi aegadel on meil äh, turismiga seotud äh, väga suured lootused selleks, et arendada kohapealset majandust, aga meil ei ole praktiliselt mingeid vahendeid ette nähtud selleks eelarves. ei praeguses planeerimisperioodis ega ka järgmise mitmeaastase finantsperspektiivi raames ei ole neid vahendeid ette nähtud. meil on vaja seda poliitikat rahastada, meil on vaja äh, vastavaid institutsioonilisi samme teha turismipoliitika vallas, sest nõukogus te ju siis teete üht-teist või siis äh, kas te, kas te kavatsete teha midagi nõukogus selleks, et seda vastuolu ületada ja ma tahaks mm, tulla tagasi kahe teema juurde, mida nimetas härra Fidanza, sest need on minu jaoks väga olulised kas teil on plaanis teha konkreetseid algatusi, mis seonduvad äh, paketireisidega, sest äh, need tekitavad ju palju probleeme nii konkurentsi osas, aga tekitavad ka mm, sotsiaalseid ja kultuurilisi probleeme ähm, mõningates valdkondades, kus need äh, mm, reisid on eriti levinud. kas teil on ka plaane, mis lihtsustaks äh, turismiviisade väljastamist kolmandate riikide kodanikele, kes on ju eriti olulised Euroopa turismisektori jaoks. härra Kraamer, palun. jah, ka mina sooviks äh, tänada ähm, proua ministrit soovin äh, Poolale eesistumise ajaks ja proua ministrile isiklikult palju edu. Te rääkisite jätkusuutlikust äh, turismist, äh, mm, sest äh, see on väga hea, sest me teame, et turism võib turismi hävitada ja me sooviksime konkreetseid, ähm, konkreetset teavet. Te rääkisite Krakowis toimuvast kohtumisest viiendal kuni kuuendal oktoobril. mis saab seal ol-, olema keskseks teemaks või on lihtsalt üldiselt juttu turismist? ja jätkusuutlik arutelu jätkusuutliku turismi puhul mängib erilist rolli jalgrattaturism, Euroopa Parlament on eh, eh, hoolitsenud selle eest, et Eurovilla eh, teed muutuksid eh, ka olulisteks teedeks, kas te toetate seda ja milliseid eh, Mm, meetmeid te kavandate, et seda toenda-, toetada, äh, milliseid investeeringuid, milliseid äh, silte äh, võiks kasutada, kas te kavatsete seda Poolas edendada? see oleks oluline teistele riikide jaoks, siis on olemas turismiprotokoll tatrate mm, konventsioon, ma tahtsin küsida, et kuidas on lugu sellega, kuidas te seda kavatsete ellu rakendada, kuidas te kavatsete tagada selle, et see ellu viidaks. kui me räägime siin madala hinnaga pakkumistest paketireisidest, siis nendest saavad kasu eelkõige suured mm, turismifirmad, aga jätkusuutliku turismi puhul on suur šanss väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel ja see äh, jätkusuutliku äh, turismi seos äh, sellega, et majanduslik edu oleks tagatud just väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, sest suured saavad ju nagunii oma osa, et mida te selles osas äh, kavatsete äh, äh, seda edendada äh,? äh Teil on olemas suurepärane neem Poola idaosas, aga kahjuks on seal ähm, võimalik sõita ainult äh, Kaliningradi piirini ja ei ole võimalik edasi sõita, ei saa enam Bialystokisse äh, ja kas te paluksite, et mm, kas te hoolitseksite selle eest, et see neem avaltaks liiklusele nagu äh, ka Kurasäär Leedus? proua Jala Sender suur tänu, esimees. ma tahaksin tänada ka nõukogu eesistujat meile täna edastatud info eest ja soovida edu Poolale eesistujaks perioodiks. meie seisavad suured väljakutsed, kuna meil on nüüd uus õiguslik alus ja teiselt poolt finantsperspektiiv, me peame kõiki neid silmas pidama ja ma arvan, et see foorum, mis toimub Krakowis, peab Krakowis just tegelema nende küsimustega ja mõtlema sellele, kuidas turismivaldkond saaks kõige paremini ära kasutada seda uut õiguslikku alust, et koostada ambitsioonikaid tegevusprogramme aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ma tahtsin mainida seda Kalipso algatust, millele te viitasite, mis käesoleva aasta lõpule jõuab, mis on andnud mitmeid positiivseid tulemusi ja äh, äh, suurendanud turismi teatud piirkondades, kuid me peame selle kallal veelgi rohkem tööd tegema ja äh, pakkuma välja uusi võimalusi äh,. vaatamata sellele, mida härra Finanso ütles me püüame turismis ka siseturismi edasi arendada, seda turgu avada ja on äh, väga oluline edendada Euroopa sisest turismi, äh, töötada välja uusi marsruute ja seetõttu me peaksime mõtlema ka uutele aspektidele nagu terviseturism ja teised. selleks on vaja tugevdada meie integreeritud reservide süsteeme, äh, peame tugevdama äh, neid olemasolevaid reserve, me teame, kuidas mõjus vulkaanipursse turismivaldkonnale. Äh, me peame mõtlema ka uue tehnoloogia kasutamisele, et lahendada tekkivaid probleeme. me vajame selliseid süsteeme, mis suudavad lahendada probleemid kõik, mis on tekkinud ühe reisipika kestvusest A-st B-sse. Äh, reisijate õigused, vastav teave selles osas on õigusloome praegu väljatöötamisel. kuid väga sageli eh, neid õigusi ignoreeritakse. samas me peame mõtlema ka eh, Euroopa turistidele tehtavate pakkumiste kvaliteedi eh, ühtlustamisele ja selleks on vaja ka teatud muutusi. ma tahan teile meenutada, et te peate töötama ka nõnda reisiplaanide peale väga sageli Prantsusmaal, Ühendkuningriigis me oleme puutunud kokku selliste äh, reisiplaanide, mis on liiga, liiga lokaalsed, kuid meil on vaja terviklikku pilti reisijale pakkuda äh,. kui inimene reisib näiteks Prantsusmaalt Pariisist mujale Euroopasse, meil on vaja integreeritumat lähenemist Äh, me peame mõtlema, mida on võimalik pakkuda Euroopas mujal, näiteks kulinaaria alas turismi, kultuuriväärtusi ja nii edasi. kõiki neid äh, aspekte on vaja ühtlustada. ja ükskõik kuhu me ka ei reisi äh,, ikka tekivad ühed ja samasugused kaebused äh, ja nii-öelda tasude kohta. ma tean, et äh, see ei kuulu teie vastutusalasse, kuid see on oluline turismis äh,, mis tuleb lahendada sest praegu me üritame avada äh, meie turismiturgu maailmale ja me peame lihtsustama juurdepääsu sellele turule äh, teiste riikide turistidele, turistidele. ja see puudutab eriti turismiviisasid, äh, et inimesed ei peaks taotlema mitmeid viisasid erinevatest saatkondadest ja ilmselt kõik saatkonnad peaksid koordineerima oma tegevust selles valdkonnas. tänan, järgmisena härra Zemke. kõigepealt proua minister, sooviksin teid tänada selle äärmiselt huvitava ettekande eest. ma tahaksin tõstatada kaks küsimust. kõik siinviibijad teavad, et turismi areng sõltub mitmetest aspektidest, elukvaliteedist, eluea pikkusest, inimeste väärtustest, eesmärkidest elus ja nagu te mainisite ka, konkreetsete riikide poliitilisest olukorrast. kui äh, olukord on raske, siis inimesed ei reisi. ja äh, looduskatastroofide korral äh, sama olukord, kuid me ei saa neid mõjutada, sest tegemist on vääramatu jõuguga. aga ma räägiksin sellest, mida me Euroopas saaksime oma poolt mõjutada. ja seetõttu ma pöördun teie poole, proua minister kui te mõtlete turismi arengule, pöörake tähelepanu kahele asjale. esiteks, aeg-ajalt Euroopa Liit sõlmib lepinguid mingite riikidega, alles hiljuti Euroopa Parlament kiitis heaks koostöölepingu Euroopa Liidu ja Lõuna-Korea vahel praegu äh, me käsitleme sarnast dokumenti Euroopa Liidu ja Ukraina ning Euroopa Liidu ja Moldova koostöö kohta. ja sellega seoses me mõtleme, kuidas see hakkab mõjutada autotööstust ja teisi äh, valdkondi. ja sel ajal, kui toimuvad läbirääkimised ja arutatakse taolisi lepinguid, tuleks alati mõelda sellele, kuidas need lepingud mõjutavad turismi siiani on see kuidagi kahe silma vahele jäänud ja arvestades äh, turismi mastaape, on see mõju siiski oluline. teiseks, ma tahaksin toetada kõiki neid kolleege, kes rääkisid Euroopa Liidu poliitikast ja äh, liikmesriikide viisapoliitikast äh, teil ei olnud aega küll konkreetseid näiteid tuua, aga näiteks Äh, Poolas äh, Schengeni äh, sisseviimine mõjutas oluliselt turismi Poolasse väljaspoolt Euroopa Liitu. ja ma tahaksin, et see teema oleks ka siseasjades vastutava voliniku huviorbiidis. samuti me peame mõtlema ohutuse peale ja sellele, kuidas eh, ohutus- ja turvaprobleemid mõjutavad turismi Euroopas. paar asja. ma tahan üle kinnitada seda, mida öeldi seoses pakettreiside direktiiviga. see kuulub siseturukomisjoni vastutusalasse meie parlamendis. kuid meie transpordi- ja turismikomisjonina äh, täidame ka selget rolli ma olen äh, vestelnud sel teemal äh, siseturukomisjoni esimehega ja ta igati toetab meie rolli, kuid loomulikult meil on vaja vastavad ettepanekud, enne kui me selle kala, selle kas asja kallale saame asuda ja võib-olla me saaksime siis äh, suunata komisjoni pakettreisi direktiivi läbivaatamisele, sest see on aegunud, see võeti vastu siis, kui meil ei olnud veel odavlennufirmasid ja siis hoburakendiga sõideti üle tervesse seadusandlusest ja mina igati toetaksin sellist ettevõtmist. teiseks äh, ma tahaksin rääkida viisadest. ma olen alati rääkinud sellest, kuidas saabutada Londonis Heathrow lennujaama äh, välisturistina, kes soovib tutvuda Ühendkuningriigi äh, imedega. näete suurt Äh, loosungid tere tulemast Ühendkuningriiki ja kuid piirivalvuri esimene küsimus on, kui kauaks te jääte? see ju ei ole eriti sõbralik tervitus. ma ei tea, miks need passiametnikud niimoodi käituvad, nad on nagu ühest äh, äh, kivist välja tahutud, mitte ükski nendest ei äh, ole sellise sõbraliku äh, õhkkonna loojad ja lõpetuseks ma tahan öelda, teie ka Krakowis kavandatav konverents, nagu te ütlesite, see keskendub sellele, kuidas parandada Euroopa turismi valdkonna konkurentsivõimet. see on oluline teema, mida käsitleda, kuid samas me ei tohi unustada ka seda, mida me Euroopa poolt saame oma pakkuda, enne kui me hakkame rääkima, kui konkurentsivõimelised me oleme. ja ma tõesti ei usu, et me oleme suundunud Euroopa Liidu turismi sihtkohana turundada nii hästi, nagu me oleks võimelised, sest liikmesriigid on äh, oma õigusi äh, väga armukadedalt kaitsnud, kuid minu arvates äh, kuigi mäed ja rannad on oluliselt, Michael rõhutas jälle jalgrattaturismi, mina aga räägin kogu aeg meie tööstuspärandist, Euroopa tööstuspärandist ja sellest peitub võimalust äh, edasi arendatud turismi ka nendes piirkondades, kuhu tavalist turist ei satu, sest tegemist on tööstuspiirkondadega. ja siiski nendes kätkeb võimalus. meie Euroopa Liidus ei ole veel siiani mõistnud, et tuleks meelitada külastajad ka nendesse paikadesse tutvustada seda osa meie ajaloost ja kultuurist, millele proua Jala Sender viitas seega me peaksime turundama seda Euroopa Liitu ühtse tervikmaalina. härra Fidanza raport, härra Tajani ettepanek on need, mille abil me lõpuks hakkame mõistma, et turism Euroopas on midagi enamat kui alpimäed ja mererannad. ja see on kriitilise tähtsusega aspekt, mida me peaksime rõhutama. proua minister, kui te soovite nüüd vastata Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję panie przewodniczący, panie, panowie posłowie. Za... aitäh, lugupeetud daamid ja härrad saadikud, ma tänan teid küsimuste eest, sest probleemid korduvad ja aega on, aega on alati vähe, seetõttu ma üritan vastata teie küsimustele korraga. paljud küsimused puudutasid eelkõige rahastamise aspekte ja, ja viisa äh, küsimusi. ma tahaks äh, täiesti vastutustundlikult öelda, et Poola eesistuja jaoks on mõlemad küsimused äärmiselt olulised. mõningad kogemused äh, uue viisasüsteemi juurutamisega mm, puudutasid Poolat äärmiselt äh, tugevalt, see, äh, sellel on väga suur mõju meie riigi turismile, me teame seetõttu, kui oluline see teema on ja me tahame edendada Euroopat äh, olulise turismi sihtkohana, ähm, me tahame, et siia tuleks turistid kogu maailmast ja me jätkame äh, lisaks sellele tööd, mida on alustanud juba teised ja mille eesmärgiks on võimaluse korral välja anda ühiseid viisasid eelkõige kolmandate riikide kodanikele väljastpoolt Euroopat ning teine teema, uus mitmeaastane finantsperspektiiv äh, aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, see on meie jaoks väga oluline teema. me peame äh, tagama, et olemas oleksid rahastamisvõimalused, me tahame, et projektid äh, viidakse ellu ka praeguste rahastamisvõimaluste juures. seejuures tuleb muidugi arvesse võtta seda, et millised vahendid meil on praeguse finantsperspektiivi all olemas ja see on kindlasti raske, nagu härra Fridensa ütles, aga meil on või-, võimalusi, mida me saame ära kasutada. Need võimalused on ka regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika ja maaelupoliitika raames olemas kõigi nende poliitikate all on olemas võimalused selleks, et saada raha turismisektori jaoks kõige la-, kõige laiemas mõttes. me teeme kindlasti kõike, mis võimalik selleks, et uus finantsperspektiiv oleks ähm, sellest seisukohast mõistlik ning direktiiv kolmsada neliteist äh, on väga oluline õigusakt ja me mm, toetame selle direktiivi täielikku uuendamist. me teame, et töö sellel kallal on veidi aeglustunud, aga praegu äh, me taotleme seda, et me saaksime võimalikult kiiresti seda äh, õigusakti uuendada ning äh, seoses äh, eelmisel aastal toimunud vulkaanipurskest saa-, mm, purskega seonduvad kogemused näitasid meile, et meil on vaja seda teha. ja Euroopa Turismifoorumil, mille kohta esitasid küsimused nii esis-, esimees kui veel üks liige, tahame me äh, keskenduda äh, konkurentsivõimele, äh, mi-, mida me, kuidas me näeme konkurentsivõimet, me tahame esmalt äh, kasutada ära uusi tehnoloogiaid, kuidas kasutada neid paremini ära turismivaldkonnas, kuidas tagada äh, turismi võimalused äh, VKI-dele, kuidas äh, parandada nende ligipääsetavust, äh, aga konkurentsivõime parandamine tähendab seda, et me töötame välja uusi konkurentsivõimelisi turismitooteid ja selline võiks, selline projekt võiks puudutada näiteks Euroopa tööstus- ja kultuuripärandit septembris, kui on rahvus-, maailmne turismipäev, siis äh, me soovime samuti esile tõsta seda, et meie tööstuspärand on äärmiselt oluline ja me tahame algatada arutelu, et kuidas seda oleks võimalik äh, paremini ära kasutada turismisektori jaoks. mis puudutab nüüd äh, lepinguid kolmandate riikidega, mis, mida, mille osas käivad läbirääkimised, siis äh, oluline on muidugi äh, võtta arvesse turismisektorit ja äh, sellise lepingu mõju turismile, eriti mis puudutab praegu käivaid läbirääkimisi Ukraina ja Moldovaga, mm, ka nende lepingute puhul tuleks seda arvesse võtta. härra Kraamerilt oli küsimus, mis puudutas jalgrattaturismi ja meie kogemusi Poolas jalgrattaturismiga. see on meie jaoks juba kaks aastat mm, prioriteetne teema. tegemist on pikaajalise protsessiga. Mm, praeguse finantsperspektiivi raames on väga suur mm, pro programm selliste äh, jalgrattateede väljaehitamise äh, jaoks ka viies idapoolses Poola mm, provintsis kavats-, kavandatakse selliseid jalgrattateid ehitada. ja äärmiselt oluline on ka äh, Euroopa jalgrattateede ehitamine. nii et me töötame vastava äh, strateegia kallal, et parandada äh, tähistust nendel äh, jalgrattateedel ja kasutame selleks ka praeguse finantsperspektiivi raames olevaid me vahendeid Euroopa kvaliteedimärk, me toetame seda me, loomulikult peavad olema olemas miinimumnõuded, vaja on vältida dubl-, töö dubleerimist, sellega ei tohi kaasneda liiga palju bürokraatiat et Euroopa turismi jaoks peaks olema olemas äh, väga selge kvaliteedimärk, see oleks oluline ka turistidele väljastpoolt Euroopat ning selliste Euroopa turismiteede edendamine, mis eh, ühend, mis eh, hõlmaks mitte ainult ühte riiki, vaid mitmeid riike, eh, ka see on oluline selleks, et Euroopa turismisektori konkurentsivõimet parandada meil on mõningad kogemused isoleeritud piirkondadega Euroopas, et me oleme üritanud neid ede-, eh, turustada mm, maailmas väga paljudel turgudel ja seda tuleb eh, jätkata eh, ja selleks mm, tuleb kasutada neid vahendeid, mis uues komisjoni teatises on ette nähtud. härra e-, esimees, ma loodan, et ma käsitlesin kõige olulisemaid teemasid aga siis härra Kraamer küsis ka äh, jõelaevaliikluse kohta te rääkisite äh, Wisla maasäärest. formaalselt on läbirääkimised Vene Föderatsiooniga lõppenud. ma loodan, et äh, et äh, varsti võib äh, liiklus seda, sealtkaudu ka toimuda, aga mõningaid raskusi veel on äh, viisadega seoses ja ma loodan, et äh, me jõuame nii kiiresti kui võimalik kokkuleppele ning Calypso programm Poola jaoks on tegemist olulise prioriteediga, me tööta-, teeme koostööd Hispaania ja Portugaliga, äh, tegemist ei ole mitte üksnes äh, programmiga, mis on suunatud sesoonsuse vähenemisele, vaid äh, me soovime edendada sotsiaalset turismi, kõigil inimestel peab olema võimalik ähm, puhata, see peab olema võimalik ka vanematele äh, inimestele, ähm, puuetega inimestele, noortele, kõigile, kellel äh, mm, rahalistest raskustest tulenevalt ei ole võimalik kasutada turismipakkumisi. aitäh härra esimees, kõigiks küsimuste eest ja kõigi märkuste eest, ma loodan, et ma vastasin kõigile küsimustele. suur tänu, proua minister ja me ootame pikisilmi teiega koostööd turismisektori küsimustes ning soovime teile edu eesistumisel ning äh, ootame teie tegemisi järgmisel kuuel kuul. suur tänu teile ettekande eest ja ka küsimustele vastamise eest. may flow home. Okay, can I get through the formal... niisiis, äh, kas on muid küsimusi, mida arutada, kas keegi saadikutest tahab tõstatada midagi? kui ei, siis ma tuletan teile meelde, et järgmine koosolek toimub siin Brüsselis teisipäeval, kolmekümnendal augustil kell kolm. ja soovin teile kõigile häid head suvepuhkust, soovin head suvepuhkust ka tõlkidele ja kogu personalile ja kohtume teiega värsketega juba augusti lõpus. koosolek on lõppenud.